kell kaksteist. meie järgmine päevakorrapunkt on Antea McIntyre'i raport aiangu, aiandussektori tulevik ja kõigepealt annaksin neljaks minutiks raportöörile sõna. Thank you very much, Mr President. palju tänu, austatud president. mul on väga hea meel, et et mul õnnestub täna seda raportit tutvustada ja ma siiralt loodan, et see pälvib laialdase toetuse hääletusel. aiandus on ääretult oluline Euroopa Liidu jaoks ja see on üks sellistest teemadest, kus aiandusel on tõesti võimalus anda väga suur panus nii Euroopa Liidu majandusse kui ka maailma toiduga varustamise ajal, kus me kõik oleme väga mures toiduga varustatuse pärast, aiandus saab anda siin väga suure panuse. raportis tuuakse välja aiandussektori edendamise tähtsus, et aiandussektor oleks konkurentsivõimelisem maailmaturul läbi innovatsiooni, teadus- ja arendustegevuse, energiatõhususe, toimetulekuga kliimamuutustele, kõikidel nendel teemadel raport peatub toiduga varustatus on kõigi meie jaoks väga suureks küsimuseks. kahekümne aasta jooksul on meil vaja umbes nelikümmend protsenti rohkem toitu, kui me hetkel toodame. ning hetkel aiandussektor toodab kaheksateist protsenti Euroopa põllumajandustoodangust ning kasutab vaid kolm protsenti olemasolevast maast. ehk siin on suuri võimalusi arenguks ning eh, me peame suurendama ka oma ekspordivõimalusi. minu raportis rõhutatakse vajadust muuta põllumajandustootjatele lihtsamaks juurdepääsu saamine kolmandate riikide turgudele. keskkonnaväärtused hõlmavad üks koma üheksa miljardit aastas ekspordimahuna ja on teisigi aspekte, millele ma tahaksin teie tähelepanu pöörata, kahjuks mul ei ole täna aega, et rääkida kõigest raport toetab tugevalt tootjaorganisatsioone ja kutsub üles komisjoni eh, puu- ja eh, köögivilja korra läbivaatamisele, selleks et panna paika selged eeskirjad selle kohta, kuidas tootjaorganisatsioonid peaksid töötama, toimima ning et kõik vastaks erinevate liikmesriikide erinevatele vajadustele. näiteks Ühendkuningriigis on selgelt näha näiteid Eh, kui hästi mõjub deregulatsioon. Eh, tundub, et tootjaorganisatsioonid eh, ei toimi tegelikkuses nii, nagu komisjon arvab, et nad toimivad. seetõttu on vaja rohkem tulla vastu põllumajandustootjatele. teiseks aspektiks on integreeritud taimekaitsevahendite haldamine see on midagi sellist, mis tõepoolest ähm, annab ähm, suuri arenguvõimalusi tulevikuks. kui me soovime jääda konkurentsivõimelisemaks maailmas, siis me peame võtma kasutusele uued meetodid, uued tehnikad. me ei saa peita pead liiva alla ja öelda, et äh, me tahame jääda minevikku, äh, toetada ainult mahepõllumajandust äh, sellel valdkonnal on võimalus parandada meie tootmist, aga hetkel ei ole võimalust tulla toime ilma taimekaitsevahenditena, näiteks ka neoniktonoidideta. otsused peavad võtma aluseks teadusuuringute tulemused ja mitte ainult ei tohi ohupõhiselt läheneda tahaksin avaldada tunnustust sellistele organisatsioonidele nagu Harper Adams ülikool eh, minu valimispiirkonnast, kes selles valdkonnas on väga aktiivset tööd teinud. ja lõpetuseks, kui me näeme seda, kui kõrge on noorte tööpuudus Euroopas, siis siin on suur võimalus pakkuda aianduse sektoris eh, töövõimalusi, meil on vaja põllumajandusteadlasi, botaanikuid, taimeteadlasi ehk äh, neid väärtuslikke karjäärivõimalusi, äh, millele me peaksime oma noori suunama, aitäh. <clears throat> suur tänu, Brian McIntyre. ja nüüd järgneb vaba mikrofoni